So. Right. Good morning, everyone. Welcome to our tere hommikust kõigile! tere tulemast äh, Välisasjade komisjoni koosolekule, läheme päevakorrapunkti number kaks juurde, päevakorra kinnitamine. on teil sellega kohta kommentaare, kui ei ole, siis on päevakord kinnitatud päevakorrapunkt number kolm, mul ei ole juhataja teadaandeid praegusel hetkel. päevakorrapunkt number neli, koosolekute protokollide kinnitamine, meil on kolmeteistkümnenda novembri kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta koosoleku protokoll. kui selle koosoleku lõpuni proteste ei esitata, siis on ka see protokoll kinnitatud ja nüüd läheme päevakorrapunktide number viis ja kuus juurde. tegemist on ühise arvamuste vahetusega. tere tulemast kuulamisele, mis puudutab väliseid rahastusinstrumente ja meie raportööriks on Maritje Šake, tere tulemast, Maritje, ja ma kõigepealt tutvustan seda äh, teemat Äh, me tegime vahearuande välistegevuse rahastamisvahendite kohta selleks, et ette valmistada siis uut finantsraamistikku aastal, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend me oleme kuulnud erinevaid argumente, millega tuleks arvestada uue seadusandluse loomisel, kuid Euroopa Parlament kaasatakse nüüd ka täiesti tavamenetlusse, kaasotsustusmenetlusse, nii nagu see oli ka praeguste meetmete puhul. täna oleme me siia kutsunud komisjoni ja välisteenistuse esindajad, täpselt samamoodi nagu ka terve rea eksperte, kes saaksid meile rääkida kõige tähtsamatest küsimustest ja teha meile siis ettepanekuid poliitiliste meetmete kohta. ja selle vahearuande tulemus on see, et meil ei ole vaja üle vaadata prioriteete, millega äh, nendes sest need on seadusandlustega paika pandud ja need on õiged, me peame arvestama lihtsalt üleilmse keskkonnaga Euroopa Liidu välisabi andmisel. mul on väga hea meel tervitada siin komisjoni ja välisteenistuse esindajaid ja tahaksin teada, miks ei ole delegeeritud õigusakte meile esitatud. peale selle Ahvet teeb koostööd volinike Mogherini ja härra Haaniga selleks, et läbi viia strateegilist dialoogi äh, Äh, töötamaks välja instrumente aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend ja see dialoog toimub arvatavasti kahekümne esimesest kahekümne teise veebruarini. peale selle oleme välja töötamas ka töörühma välisrahastusmeetmete kohta, seda juhatab siis Marit Jašake ja nad hakkavad vaatama milliseid vahendeid on kasutatud aastast kaks tuhat neliteist ja kavatseb siis samamoodi anda oma panuse praegusesse menetlusse. samamoodi on see töörühm kaasatud ka strateegilisse dialoogi. tahaksin nüüd tutvustada meie külalisi, kõigepealt äh, vägagi tuntud isik, äh, kes kogu aeg meie komisjonis käib, härra Lefler, tema on välisteenistuse asepeasekretär, temal on ka, temaga on kaasas Filiberto Seriani Sebregondi, kes juhatab siis arengukoostöö koordineerimise osakonda välisteenistuses. proua Mirjam Ferran äh, ta on siis lähenemise peadirektoraadis, tegeleb siis äh, strateegia ja Türgi küsimustega, Hilde Hardemann tegeleb välispoliitiliste instrumentidega komisjonis, härra Jean-Louis Vii kes on Pevco äh, peadirektoraadist äh, äh, asedirektor Andrew Sheriff on samamoodi kohal, on ta siin kohal, jah, on küll, välistegevuse programmi juht, siis arengu, poliitika arengu, arengupoliitika haldamise keskusest Maastrichtist, siis Isabel Jonidis, kes on Euroopa Parlamendi uurimiskeskusest ja tema siis tutvustab vastavat uuringut, mis tehti äh, Euroopa Parlamendis, Richard Youngs Carnegie Europe'ist, Brüsselist, tema tutvustab meile ka uuringuid, mida on tehtud siis Türgi, Ukraina ja Egiptuse äh, kodanikuühiskonna toetuseks ja ka Sonja Raines-Diamenides, kes on äh, siis äh, rahu tagamise kontaktametist Brüsselist peadirektor kõigepealt annan ma sõna proua Šakel, et ta esitleks oma raporti ees, eelnõu umbes viieks minutiks siis ja siis annan komisjoni ja välisteenistuse esindajatele viis minutit sõna ja ekspertidele seitse minutit. meil on natukene aega ka arutelu pidada ja samamoodi tahame ära kuulata siis ka variraportööride arvamused. aruteluks on ette nähtud siis kolmkümmend minutit umbes ja proua Šake äh, juhib pärast minu asemel seda koosolekut ja tema teeb ka kokkuvõtte kuulamisest. nii palju siis minu poolt ja annan kohe sõna Marit Jašakele aitäh, David, kallid kolleegid, kallid külalised, mul on väga hea meel arutada raporti eelnõud ja rääkida laiemalt Äh, vahearuandest ja sellest, kuidas edasi minna ja mida veel võib-olla oleks vaja muuta välisrahastamisvahendite puhul. ma ei räägi mitte ainult raportöörina, vaid ka välisrahastusmeetmete töörühma juhina. kõik rahvasaadikud on kutsutud sinna äh, osalema ja rääkima siis avalike vahendite kasutamisest välispoliitikas ja meie välispoliitiliste eesmärkide täitmiseks minu märkused põhinevadki minu kogemustest, mis tulenevad töörühma strateegilisest dialoogist, vahearuandest, sellest, mida oleme õppinud analüüsidest, mida olen kuulnud kolmandatelt osapooltelt, kes tegelevad nende instrumentidega. ja ma loodan, et et ähm, meil õnnestub siis tõesti anda oma panus mitmeaastasesse finantsraamistikku pärast aastat kaks tuhat kakskümmend on nii mõndagi, mida me oleme õppinud, väga tähtis on, et finantsvahendid oleksid järjepidevamad ja strateegilisemad, paindlikumad, kui on kriisiolukord või konflikt või olukord koha peal muutub. me peame tegema rohkem selleks, et muutuda tõhusamaks ja vähem bürokraatlikumaks. meil on selged äh, hindamiskriteeriumid, mis tuleb poliitikatesse ka sisse ka äh, kirjutada ja me peame tõesti siis hiljem olema ka võimelised aru saama, kas me tõesti saavutasime need eesmärgid, mis me püstitasime. ja lõpetuseks on väga tähtis ka see, et parlamendi järelevalve oleks paremini korraldatud. praegune strateegiliste dialoogide vorm ei ole rahuldav, meil ei ole piisavalt tähtsat informatsiooni või see jõuab meieni liiga hilja ja me peaksime vältima äh, sellist menetlust, kus tundub, et parlament teeb lihtsalt kastikestesse ristikesi selle asemel, et pidada tõsiseltvõetavat dialoogi. ja see kehtib ka uue ülesehituse kohta kõik, mis on paika pandud ja ma ei taha siin dogmadesse lahkuda, aga see, mis on paika pandud, peab siis paremini laskma meil järelevalvet teostada ja andma meile vabamad käed strateegiliste ettepanekute väljatöötamisel. olen nõus, et me peame lähtuma poliitikatest, mitte meetmetest. me peame alati olema valmis sisse viima muudatusi, aga sellised väärtused nagu inimõigused peavad olema alati esikohal. ja me oleme näinud, et siin on vahendeid ümber jagatud, sellepärast et äh, rände haldamine on uueks äh, prioriteediks ja äh, raha eraldatakse sealt sinna teiste poliitika eesmärkide arvelt ja seda tehakse ilma korraliku järelevalveta. näiteks see, kuidas Türgi kokkulepe sõlmiti, kuidas need usaldusfondid sisse viidi ja neid rahastati, tegemist oli ähm, kiirete äh, ajutiste lahendustega, millel puudus parlamentaarne järelevalve olen nõus ja mainisin ka juba, et paranemisruumi on, aga samal ajal me ei tohiks siin jääda kinni meetmete juurde ainult sellepärast, et need on kunagi välja töötatud, me ei tohi laskuda dogmadesse, peame mõtlema sellesse, kuidas olla strateegilisemad ja paremini neid arenguid mõjutada. ja sellest tõstatubki siit kohe haldamise küsimus minu põhiline sõnum kõikidele külalistele komisjonist, välisteenistusest on see, et me peame vaatama, kuidas see haldamine välja näeb, peame vaatama, kuidas see ülesehitus välja peaks nägema, siin on räägitud ka sellest, et need meetmed kõik tuleks üheks suureks meetmeks kokku panna, mis on päris radikaalne ettepanek, kuidas haldamine käib, kuidas käib koostöö komisjoni ja välisteenistuse vahel ja millist rolli teie siin parlamendi jaoks näete sest kui on usalduse puudus, kui ei ole võimalik seda ülesannet täielikult täita või kui tundub, et parlament lihtsalt lükatakse selles äh, läbipaistvusprotsessis kõrvale, siis see ei ole meile vastuvõetav ja te võite olla kindlad, et me avaldame vastupanu. see olid minu märkused äh, välisinstrumentide Äh, töörühmast, te võite olla kindlad, et me teame oma vastutust, me vastutame iga euro eest, mida me äh, kulutame maksumaksja raha siis ja te võite olla kindlid, et me oleme teile usaldusväärsed partnerid, aga samal ajal jääme oma põhimõtetele kindlaks. aitäh, Marit Jašake, selle sissejuhatuse eest. nüüd annan sõna meie külalistele ja kõigepealt saabki sõna härra Lehler, palun aitäh, esimees, aitäh, et kutsusite täna siia nii minu kui ma, kui ka minu kolleegid. kõigepealt suur tänu Marit ja Šakele tehtud töö eest, tema mõtete eest, raporti eelnõu eest, mida me siis täna arutame ma ei lasku siin üksikasjadesse äh, vahearuande strateegilise ja dialoogi puhul, sellepärast et äh, Välisasjade komisjoniga strateegiline dialoog toimib veebruarikuus ja Arengukomisjoniga märtsi alguses, nii et peaksime tegema seda, mida Marite just praegu tegi. peame mõtlema, milliseid õppetunde saime me äh, varasematest äh, kogemustest ja kuidas siis kõige paremini välja töötada uus äh, välisrahastamisvahendite põlvkond olen nõus paljude võtmesõnadega, mida Marietje kasutas, et peame olema strateegilisemad, paindlikumad, meil peaksid olema selged hindamiskriteeriumid ja peame hoolitsema selle eest, et parlament saaks tõhusat järelevalvet teostada, nii nagu me saame ka tegelikult tõhusavaid, tõhusaid juhiseid liikmesriikidelt. ikka selleks, et meie saaksime oma tööd paremini teha tahaksin välja tuua viis õppetundi, mida meie minu arvates oleme programmide haldamisest siiamaani õppinud. kõigepealt peame hoolitsema selle eest, et me siin äh, ei lahterduks liiga palju. me peame laiapõhjalise lähenemise välja töötama selle kohta, mida me soovime saavutada ja peame leidma õige poliitikate ja meetmete segu selleks, et oma tegevust toetada. paljudes poliitikavaldkondades, paljude probleemide puhul öö, äh, tuleb välja see, et nad on omavahel seotud, nad on seotud ka rände ja julgeoleku küsimustega, me ei saa neid lahendada vaadates ainult ühte või teist punkti, me peame minema kaugemale ja vaatama ähm, üldisemat pilti, mis on üleüldiselt julgeolekuküsimuste, rändeküsimuste ja taga, miks inimesed liiguvad ühest kohast teise. peame vaatama äh, ka seda, millised on meie majandusmeetmed äh, ja ka ülejäänud poliitilised meetmed, nagu näiteks jätkusuutliku arengu eesmärgid äh, ja alternatiivsete energiaallikate eesmärgid, et kuidas need toetavad meie tegevust. selleks, et äh, õigesti vastata muutuvatele poliitilistele prioriteetidele, on meil vaja paindlikkust ja parim võimalus seda teha on tegelikult lihtsustada äh, meetmete ülesehitust ja kõrvaldada sealt tõkked, mis on siiamaani välja tulnud, ähm, kui me oleme üritanud neid ähm, vahendeid hallata. kahe tuhande neljateistkümnendast aastast oleme me näinud, et on äh, terve rida tõkkeid nendes meetmetes, mis ei ole meil lasknud reageerida nii kiiresti, kui me oleksime tahtnud just poliitiliste kohustuste täitmisel. see kehtib ilmselgelt selle kohta, äh, kui vaatame, kuidas me reageerisime suurele äh, pagulas- ja migrantide voole, siis äh, kombakas vahendite ülekandmine erinevate rubriikide vahel, see võtab tihti palju rohkem aega, kui peaks võtma ja sama kehtib ka finantsmeetmete vahelistele ülekannetele. nii et me peaksime meetmetesse suurema paindlikkuse sisse kirjutama tuleviku jaoks ja see on tõesti meie jaoks suureks ülesandeks. samamoodi mitmekülgne programmeerimine nõuab nii meilt kui ka teilt parlamendilt selget ülevaadet tegevuse kohta ja me peame täpselt silmas pidama ka öö, äh, kõige tähtsamaid poliitilisi prioriteete. ülesehituse lihtsustamine aitaks meil välja töötada ka laiapõhjalisemaid vastuseid üha komplekssematele probleemidele maailmas, mis on omavahel ilmselgelt ka seotud. ja sellepärast oleme me nüüd mõelnud erinevate meetmete taaskasutamise peale, aga samal ajal siiski tuleb jätta paika temaatilised ja geograafilised raskuskeskmed selleks, et me saaksime hoolitseda lihtsama menetluslik lihtsamate menetluste eest, aga samal ajal tagada ka sellele, seda, et säilib poliitiline fookus ja et me pühendame piisavalt tähelepanu erinevatele valdkondadele. ükskõik, millised on siis kas muutuvad prioriteedid või probleemid. nagu Marit Jašake ütles, me peame hoolitsema sellest, et me lähtume äh, poliitikatest, mitte meetmetest. see, et meil on siin väga palju eraldi meetmeid, tähendab seda, et meil tegelikult puudub üldpilt ja see on see, mida meie õppisime vahearuandest et lahterdamine erinevatesse meetmetesse ja riikide tasandile toob endaga kaasa killustumise, mistõttu me tihti enam ei näe üldist pilti, me ei näe enam puude taga metsa. peame hollis, hoolitsema selle eest, et äh, meil oleks ülevaade äh, ja äh, dialoog poliitiliste arengute kohta, me ei tohi hoolitseda selle eest, et meetmed dikteerivad meile ette, kuidas me liigume edasi, meetmed peavad olema sellised, et me saame edasi liikuda erineva tempoga erinevatel kurssidel, mis praegu meil ei ole võimalik, sest äh, raamistik on liiga jäik. neljas õppetund, äh, suurem paindlikkus ei tähenda seda, et äh, parlamendi järelevalve väheneks, otse vastupidi. me usume, et meil on selle kaudu võimalik strateegiline kurss paremini paika panna me oleme siin mõelnud ka selle peale, et meil tuleb äh, arengufond viia Euroopa Liidu eelarvesse ja tegelikult saaks äh, selle kaudu parlament ka kohe järelevalve ja kontrolli väga tähtsale osale väsi, välistegevusest. nüüd rubriik neli, seal on tõesti väga tähtis, et parlamendil oleks võimalik tõhusalt kontrolli selle rubriigi üle teostada ja peab hoolitsema selle eest, et välist tegevuse puhul oleks tõesti ka korralik äh, järelevalve tagatud ja kohe lõpetan, härra esimees. viimane õppetund, peame lähtuma praeguste meetmete positiivsetest külgedest, aga samal ajal täitma ka lüngad meie poliitilistes eesmärkides. näiteks Euroopa Investeerimiskava ja Jätkusuutliku Arengufond, selle puhul peame me vaatama, kuidas me saaksime äh, majanduslikku mõõdet tõhusamalt äh, Äh, kohandada uute tingimustega meie programmides ja samamoodi julgeoleku poole pealt oleme me nüüd olukorras, kus ei ole võimalik äh, kõike üles, kõiki ülesandeid lahendada ametlikult Euroopa Liidu eelarve kaudu, sellepärast et Lissaboni lepinguga on teatud valdkonnad kulutamisest välja võetud. ja seega rahutagamisrahastu kaudu peaksime toetama rohkem partnereid, kes aitavad meil tagada julgeolekut, peaksime ka tõhusamalt oma sõjaoperatsioone planeerima ja ja me saame sellega siis ka tööriistakasti, millega tegeleda julgeolekuriskidega väljaspool Euroopa Liidu piire. ja see oleks tegelikult kooskõlas ka praeguste eelarveprogrammi ja koostööprogrammidega. ja kaasa arvatud siis nende äh, kohustustega, mis me oleme endale võtnud. sellega kõik minu poolt ja vabandust, et natuke liiga pikalt rääkisin. aitäh, härra Lehler ja nüüd proua Ferran, palun. suur tänu. Kristjan Lehler rääkis äh, finantsvahendite tulevikust, mina tahaksin äh, rääkida Euroopa äh, naabruspoliitika rahastamisvahendist ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendist, mis on äh, minu peadirektoraadi äh, tegeneer pädevuses. mis äh, puudutab ähm, nüüd vahearuannet, siis ENI on võimaldanud Euroopa Liidul reageerida paindlikult paljudele kriisidele, rändekriis, Tuneesia, Ukraina, kui nimetada mõningaid. samuti meil on olnud eristamise põhimõte ja me oleme saanud reageerida partnerite arenevatele vana, vajadustele. me oleme olnud seega üpris paindlikud, aga nagu teie raportis ka on toonitatud, siis me oleme testinud nende vahendite vastuvõtuvõimekust äh, kriiside ajal ja olgugi, et paindlikkust on kasulikult äh, rakendatud, on loodud äh, kaks fondi, oleme me siiski jõudnud äh, teatavate piirideni. kriisi ennetamine peaks olema meie tegevuste fookuses uute vahendite väljakujundamisel, nagu ka Kristjan ütles eni on olnud äh, abiks äh, ärikeskkonna parandamisel paljudes naaberriikides ja samuti on see aidanud kaasa makromajanduslikule stabiliseerimisele Ukrainas, Jordaanias, Tuneesias näiteks, seal on see vahend mänginud erirolli. nii nagu teie ka oma raportis mainite, siis äh, paljudes riikides äh, tuleb läbi viia reformid äh, demokraatia, inimõiguste, õigusriikluse vallas ja uus äh, ENI on olnud kõige tõhusam edendamaks sügavat demokraatiat ja võimendamaks reforme nende partnerite osas, kes on juba pühendunud reformidele, et pilt on üpris äh, kirju. mis puudutab äh, tõhusust, siis äh, vahearuandes tuli välja, et menetlused ja protsessid olid tõhusad selles uues rahastamisvahendis. administratiivkulud olid aktsepteeritavad ja see vahend on aidanud kaasa õigeaegsetele mm, eraldistele, reageerimistele, samuti oleme me kasutanud äh, mitmesuguseid uusi võimalusi rahastamisel, mis on kaasa toonud äh, positiivseid äh, lahendusi ja aidanud vahendeid mobiliseerida. vahearuanne näitab ka seda, et kontrolli- ja seiresüsteemid annavad piisavalt tagasisidet, aga loomulikult me peame varasematest kogemustest õppimist ja seiramist veelgi edasi arendama ka tulevikus mis puudutab nüüd äh, reset raamistikku, siis see aitab kaasa läbipaistvuse tõstmisele. mis puudutab lisaväärtust, siis äh, vahend on tõesti seda lisandväärtust äh, pakkunud, me oleme saanud rahastada erinevaid äh, modaliteete, oleme koordineerinud äh, koostööd äh, teiste vahenditega, oleme edendanud äh, Euroopa Liidu ekspertpädevuste edastamist, pakkumist. tulles nüüd tagasi sissejuhatuse juurde, siis see vahend on täitnud oma eesmärke. ENI on äh, ajalooline võimalus koostööks Euroopa Liidu naaberriikidega, nii nagu seda mainitud ka globaalses strateegias. mis puudutab nüüd ühinemiseelse abi rahastamisvahendeid, siis IPA on samuti täitnud oma eesmärgid lähtuvalt Euroopa Liidu prioriteetidest. Lääne-Balkani strateegia peaks pakkuma võimalust veelgi suuremaks integratsiooniks äh, finantsabi vallas. see vahend on kõige paindlikum, seda ka tungivate tõusetavate vajaduste osas, näiteks rändekriisi ajal. IPA kaudu oleme me saanud toetada Lääne-Balkani riike ja samuti Türgit äh, põgenike taristu äh, loomisel. läbi on viidud äh, struktuurireformid ja kuna on sektoraalne lähenemine, olgugi et tegemist on varase rakendamisega, on äh, tõhusus äh, väga olulisel kohal. keskendutakse teatud äh, poliitilistele prioriteetidele. vahearuandes oleme me hinnanud IPA-t äh, koos äh, naabruspoliitika äh, eesmärkidega, lähtuvalt sellest, kuivõrd see aitab kaasa demokraatia ähm, heade valitsemistavade õigusriikluse ülesehitamisele. hindamises on juhitud tähelepanu sellele, et ei ole peatamisklauslit ehk negatiivset tingimuslikkust, seda me panime tähele, samuti äh, mainisite te äh, tulemuse premeerimise mehhanismi vajadust ja seda me ka kaalume ja arutlusele tulenud küsimused kahekümne teisel veebruaril. on saavutatud äh, teatud edu administratiivse tõhususe ja finantshalduse vallas Türgi puhul me täheldasime, et on äh, raskusi rakendamisel, eriti äh, kasusaava riigi äh, osas. mis puudutab nüüd võrdlust ENI-ga, siis meil on võimalik võimendada vahendeid, segades vahendid kokku äh, Äh, ka teiste avaliku või erasektori vahenditega. IPA lisandväärtus äh, on hinnatud tõesti väga positiivseks. Euroopa Liit on kõige suurem doonor lainemisriikides. me kon-, koordineerime teiste vahenditega, rahu ja stabiilsuse vahendiga näiteks, koordineerimist äh, võib loomulikult äh, parandada, aga üldiselt võib lisandväärtusega rahul olla, aitäh. suur tänu, proua Ferran. ja nüüd äh, järgmine kõneleja. proua Hardemann, palun. suur tänu, esimees. ja ma tõesti nüüd äh, jätkan sealt, kus lõpetasid Kristjan Lehler ja Mirjam Ferran Need äh, välistegevuse vahendid, äh, mida komisjon äh, haldab, on sellised vahendid, mis on natu-, midagi natuke enamat kui tavalised vahendid. näiteks kui me räägime rahu ja stabiilsuse vahendist, kui me räägime siin valimisvaatlusest, siis need on väga paindlikud vahendid, tegemist on äh, poliitiliste vahenditega, mis on kujundatud äh, selleks, et neid oleks võimalik kiiresti ja paindlikult kohaldada ja rakendada neid muutuvate poliitiliste prioriteetide vallas sellises äh, keskkonnas, kus kõik on pidevalt muutumises. vahearuanne on äh, toonud välja, et need vahendid täidavad oma eesmärki ja neil on suur lisandväärtus lähtuvalt nendest eesmärkidest, mis on paika pandud äh, õiguslikus aluses aastal kaks tuhat neliteist, kui vaadata nüüd äh, stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendit, siis äh, seal on kaasatud diplomaatiline lähenemine paindlike projektidega äh, toonitatakse regionaalset äh, tugevust, ähm, võimestatakse ähm, arenguid ja loomulikult reageerimise kiirus on väga oluline. see stabiilsuse, rahu edendamise, rahandamisvahend on äh, lisavahend integreeritud lähenemisel koos teiste vahendite ja tegijatega. see on äh, selle vahendi äh, nende iseloomuks. me hindame neid vahendeid äh, päev-päevalt, äh, et äh, maksimeerida saavutatavat tulemust ja vältida kattumist. me tulevikus keskendume sellistele hindamistele veelgi enam ja õpime vahearuande ettepanekutest. ja kui nüüd vaadata partnerluse rahastamisvahendeid, siis siin ei ole tegemist tavalise arengu- ja koostöövahendiga, vaid äh, selle vahendi abil me edendame Euroopa Liidu äh, huvisid äh, välismaal. Need väärtused ja eesmärgid arenevad, rahvusvaheline kontekst muutub ja seega peab meil olema väga strateegiline lähenemine ja me peame kohanema muutuvate oludega vastates ähm, nüüd ähm, soovitustele, mis äh, tehti fokusseerimise kohta, tahaksin ma toonitada, et meil on kaasav programmeerimine selles vahendis, see kaasab Euroopa välisteenistuse loomulikult, kõik asjasse puutuvad komisjoni, teenistused, liikmesriigid ja teised äh, tegijad ma usun, et meil on õnnestunud saavutada õige tasakaal fookuse ja paindlikkuse vahel. see paindlik struktuur ja fakt, et meil geograafilisi piiranguid enam ei ole, teeb sellest äh, partnerluse rahastamisvahendist äh, sobiva äh, vahendi reageerimaks muutuvatele oludele ja strateegiliste partnerite vajadustele mis puudutab nüüd demokraatia inimõiguste Euroopa rahastamisvahendeid ja valimisvaatlusmissioone, siis see on meie poliitika üks ähm, olulisemaid äh, vahendeid, see aitab kaasa demokraatia edendamisele partnerriikides ja seda vahendit äh, rakendatakse tihedas äh, koostöös Euroopa välisteenistusega ja kõikide teiste asjasse puutuvate partneritega. nii et äh, paindlikkus ja integreeritud lähenemine on meie äh, vahendite põhijooned, mida meil tuleb edaspidigi tugevdada ja edasi arendada. proua Šake küsis äh, selle kohta, kuidas me teeme koostööd ja kuidas me oma koostööd tugevdame. ma kinnitan, et meie koostöö välisteenistusega on äh, tõesti igapäevane praktiline koostöö ja sama puudutab äh, meie koostööd äh, teiste komisjoni teenistustega ja meil on ka regula-, äh, regulaarne kontakt teiste partneritega. kui me räägime siin nüüd järelevalvest, siis Kristjan Lefler juba viitas sellele, et kui me räägime laiematest või suurematest vahenditest tulevikus, siis äh, selge on see, et paindlikkus ja kiirus äh, sõltuvad äh, siiski igapäevasest kontrollist ja mida praegused vahendid siis ka üritavad pakkuda. suur tänu, proua Hardemann, järgmisena härra Vill. Thank you, Mr Chair um, jah, aitäh. aitäh kutse eest siin osaleda. viimasena kõneleja äh, eelis on see, et kõik on juba ära öeldud ja seega saan teha lühemalt, vähemalt ma loodan seda. aga ma keskendun eelkõige Euroopa demokraatia ja inimõiguste algatusele ja käsitlen ka teisi instrumente. tegemist on väikese instrumendiga, mis täiendab kõiki teisi ja on pühendatud eelkõige inimõiguste teemale. eesmärgiks on käsitleda kõiki inimõiguste küsimusi kõikjal maailmas. see ei asenda teisi instrumente, aga aitab kaasa. nagu öeldud, katab see kogu maailma, see tähendab seda, et me teeme tööd peaaegu kõikjal. meil ei ole äh, piiranguid selles osas, keda äh, toetada teeme väga palju tööd äh, kodanikuühendustega, aga mitte ainuüksi meil on partnerlusi samuti regionaalsete asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu Genfi kõrge voliniku kabinet. ja see tähendab, ja muuhulgas on meil ka eelis äh, töötada valitsuste nõusolekul, see tähendab seda, et me kohalikelt omavalitsustelt enam eraldi nõusolekut ei pea saavutama selleks, et oma tegevust läbi viia. ja seda siis niivõrd-kuivõrd äh, keskkond seda lubab, nüüd meie partnerid ka tööd saavad teha, nii et äh, võib tekkida loomulikke tõkkeid, aga mitte õiguslikke, nagu Hilde ütles. me oleme äärmiselt paindlikud, sellepärast et saame kasutada erimenetlusi, saame kiirelt tegutseda, kui vaja ja me teeme seda, kui vaja. meil on palju selliseid juhtumeid, kus me oleme inimõiguste kaitsjaid üksikult toetanud või organisatsioone äh, ja teinud seda äärmiselt kiirelt ning paindlikult kes-, ohtlikus keskkonnas. me saame töötada ka mitteregistreeritud äh, äh, juriidiliste isikutega ning see on aidanud meil samuti äh, kätt ulatada neile, kellel tegelikult ka tõesti vaja on, kui me räägime tõesti ohtlikest tingimustest. kuuskümmend protsenti meie tööst peaaegu on kohapeal juhitud ja me leiame, et see ongi kõige parem koht, kus hinnata olukorda ning meie võimalusi. nüüd lühidalt äh, äh, vahearuande juurde, mis puudutab äh, meie asjakohasust, siis seda on hinnatud algusest peale ja eriti just inimõiguste kaitsmise puhul ja väljakutsete puhul kõikjal maailmas me juba panustame kestliku arengu eesmärkidesse, kaks tuhat kakskümmend äh, strateegiatesse ning oleme veendunud selle, et äh, nii inimõiguste kui demokraatia elemente tuleks kaasata, mis puudutab tõhusust, siis äh, öeldakse, et me täidame teatud konkreetseid eesmärke, seega meie töö on tõhus võtmevaldkonnad äh, ja nende kasvuna võrreldes varasemate perioodiga oleme tegelenud ka uute prioriteetidega nagu rahu, äh, julgeolek ja ränne. võib-olla mitte nii otseselt, kui oleksime võinud. on tõendeid ka sellest, et äh, valimisvaatlusmissioonid on ähm, tõhusad stabi-, kestlikkus ja mõju on tõendeid selle kohta, et me oleme ka siin olnud tublid, oleme päästnud eh, mitmel juhul inimõiguste kaitsjate elusid. ja meie mõju kohta ja eh, võttes arvesse piiratud eelarvet ja geograafilist ulatust, siis siin on öeldud, et me peaksime rohkem keskenduma kriisiriikidele ja inimõiguste aspektist lähtudes eh, kiireloomulistele küsimustele selleks, et äh, toime tulla keerukate raskete olukordadega, see on muidugi suureks väljakutseks. tegemist on siis olukordadega, kus inimõiguste kaitsjad on äh, kõige suuremas ohus. peaksime tegelema ka keerukate teemadega, selliste inimrühmadega, kes, ähm, keda eriti diskrimineeritakse, nagu LGBT äh, esindajad ja mm, mõningatel juhtudel ka natuke pehmemad teemad meie instrument on võimalikult vähe kulukas, me kasutame hästi ära fonde. me kasutame hästi oma vahendeid ja ka paindlikkust. me võiksime ka paremini toime tulla, siin rääkisin eh, juriidilistest isikutest võib-olla see võiks kaasa aidata, eh, siin võiksime rohkem panustada igal juhul. me vaatame kogu oma äh, raamistiku läbi, mitte ainult EIHDR-i raames. Rošake on samuti rääkinud kontrolliõigusest äh, parlamendi poolt ja ma arvan, et see on äh, vajalik. meil on tekkinud bürokraatiaga probleeme, me näeme jah, et see on raskepärane, me kannatame selle all. nii et me peame vaatama, kuidas uued reeglid siin osu-, olukorda parandavad tegemist on ainulaadse vahendiga, mis teatud rasketes olukordades lünki täidab, eh, kus eh, teised võib-olla ei saa tegutseda, siis meie saame. poliitiline mõju. siin on meil võimalik eh, kohalikul tasandil reforme toetada see on oluline dialoogi jaoks äh, poliitilisel tasandil riikide siseselt erinevate osapoolte vahel. ja soovitused teen hästi kiirelt, sellepärast et mu ettekanne on pikavõitu. proovime keskenduda rohkem inimõiguste kaitsjatele, ehk siis meie esimesele eesmärgile keerukad olukorrad, sellepärast et äh, see on problemaatiline ja kodanikuühiskonna mm, kokkutõmbumine on probleemiks, me peaksime raha suunama rohkem sellesse valdkonda. tahaksime, et toetada ähm, osalust ka parlamentides, see on ka osaks demokraatlikust protsessist ja kui lubate, siis sellega lõpetangi, sellepärast et vastasel juhul räägin liiga pikalt. suur aitäh, härra Vill ja nüüd oleme ära kuulanud Euroopa institutsioonide neli kõnelejat, nüüd läheme külaliste juurde ja nagu ma aru sain, alustame siis Andrew Sheriffiga jah, esmalt ma tahaksin tänada teid äh, kutse eest äh, täna siin sõna võtta. mina tahaksin natukene vaadata kaugemale ja rääkida järgmisest finantsraamistikust ja käsitleda nelja kriitilist teemat. Äh, paindlikkus, sise- ja välispoliitika, väärtused ja huvid ning äh, tulevane äh, töökorraldus. esmalt meil on tegemist äh, sõltumatu rakkerühmaga, me käsitleme ka Euroopa Liidu poliitikate elluviimist koha peal ja ma arvan, et kogu meie arutelu seisukohalt on väga oluline, et me mõtleksime alt üles ja mitte ainult ülevalt alla. hästi kiirelt alustuseks, me, meil on praegu tegemist muutuvate aegadega, seda me öeldakse samuti üldstrateegias ning ka vahearuandes ning äh, niimoodi edasi töötamine nagu ikka ei sobi enam. komisjoni eas äh, on ka selleni jõudnud. meil peavad olema vahendid, mis vastaksid eesmärgile ja see peaks olema poliitiline otsus ja tõenäoliselt õige, sellepärast et me peaksime säilitame energiat ka järgmiseks äh, mitmeaastaseks finantsraamistikuks ja võib-olla ei peaks hakkama praegu asju oluliselt muutma. teatud muutused siiski on alles leidnud, meil on ka teatud uued võimalused, meil on üldine strateegia, meil on kaks tuhat kolmkümmend agenda, uus arengukonsensus, kõik sellised asjad, mida meil enne ei olnud, kui eelmist mitmeaastast finantsraamistikku läbi rääkisime. meil on ka kaitsekoostöö nii et meil on uus äh, tegevuskava ja äh, see on selgem kui varasemalt. Äh, välisasjad on jällegi Euroopa Liidus prioriteetsel kohal. olulised läbirääkimised on käimas ja need võivad endaga muutusi kaasa tuua. üheks mureks meile sõltumatu rakkerühmana on see, et me kardame, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul osutub väga keerukaks vaadata, palju äh, raha eraldatakse eraldi instrumentide jaoks ja palju äh, äh, naabruspoliitika jaoks, EIHDR-i e jaoks ja nii edasi. pigem mitte miks ja kuidas, aga kui palju. võtmeväljakutsed, esiteks paindlikkus. ja see on välja tulnud ka kõikidest aruteludest siiamaani mõned teist mõtlevad, miks ma nüüd siia Äh, olen pannud jänesepildi, teised mõtlevad, miks pardipildi. ja meie tahame sellega ütelda, et äh, meie jaoks on oluline äh, paindlikkus, kõik on nõus sellega, aga enamasti on arusaamad erinevad sellest, kuidas me peaksime seda prioritiseerima, kuidas me peaksime seda juhtima ja nii edasi. osad leiavad, et paindlikkus tähendab kiiret reageerimist, teised, et me saaksime rubriikides vahendeid liigutada teised leiavad jälle seda, et me peaksime sama fonde kiiremini suunata teatud partneritele Äh, või siis leida lisavahendeid. samuti tuleb vaadata, kas me oleme valmis teatud mõjust loobuma selleks, et rohkem paindlikkust äh, pakkuda ja ma leian, et äh, me peame tõesti leidma nutikaid viise, kuidas selleni jõuda. paindlikkus ei ole ilmtingimata tugevaks aluseks, millele Äh, ainult eelarvet üles ehitada, aga paindlikkus on see, millest kõige rohkem räägime ja see peaks endaga kaasa tulema olulisi mõtteid. Äh, väärtused versus huvid, äh, pikk ja lühikene tähtaeg, me hindame samuti Euroopa arenguabi ja Euroopa fonde üldisemalt. tihtilugu räägitakse partneritele pikast perspektiivist, aga ning on tekkinud küsimus selle kohta, kuidas me saame tagada lisaväärtust, samas äh, ei õõnesta sellega paindlikkust. sise- ja välisaspektid me ei loe enam eelarvet aastateks tuhat üheksasada viiskümmend, vaid me näeme, et meie maailm on üha rohkem omavahel ühendatud, üleilmastunud. peame vaatama, kuidas me saame kõige paremini ohjata sise-välismuresid ja eelarve mõjutab ka seda. mul ei ole lihtsat vastut sellele probleemile, partnerlus ning ning äh, ka meie äh, avalike äh, mm, ülemaailmsete kaupade ja väljakutsete programm on siin väga hea, aga me peame vaatama seda, millised on meie oma mured, kuid me peame arvestama, et välisteguritega on ka seos olemas. väärtused, huvid, jah, siin on samuti Euroopa Liidul üha keerukam saavutada oma väärtuste kaitsmist läbi välisinstrumentide ja seda kõikjal maailmas see tuleneb sellest, mis Euroopas endas toimub, aga ka sellest, et paljudel riikidel on ka teisi partnereid, kellel on teistsugused väärtused. ja selline liberalism on suuremaks ohuks, kodanikuühiskond sulab kokku, tihtilugu on sellised programmid, mis on ühe osapoole huvides, teine osapoolule tahaks just äh, väärtusi äh, läbi suruda, aga seda on üha keerukam teha. me näeme, kuivõrd raske on praegu mõlemat koha peal koos saavutada. ratsionaliseerimine. üks teemasid, mis on tõstatunud, on äh, ühe ühtse vahendi loomine. ma arvan, et esiteks tuleks ütelda, et me ei saa olema sellist ühtset instrumenti, mis kõik ühte kokku paneks, ühte patta nii-öelda. Äh, nüüd küsimus sellest, mis sinna patta ikkagi läheb ja mis jääb sellest väljapoole. me peaksime võib-olla lihtsustama seeläbi, ratsionaalsemaks muutma, looma strateegiapõhisema lähenemise, aga see ei ole mingisugune imevahend äh, poliitilise suunatuse või äh, puuduvate vahendite asendamiseks. milles see siis näisneb, kas üleilmses strateegias kahe tuhande kolmekümnenda aasta agendas, kuidas üleilmne Euroopa sinna on kaasatud millised on peamised valikud, kas meil oleks vaja ühte instrumenti Aafrika jaoks või ühte üldiselt? kuidas seda juhtida ka siis äh, sihtotstarbe määramise osas, äh, aruandluse osas? kui me paneme liiga palju erinevaid osakesi kokku, kui on inimõiguste jaoks üks sahtel äh, ning demokraatia jaoks teine ja nii edasi, siis me peame ikkagi äh, tagama seda, et me lõpuks ikkagi teeks täpselt sama, kui praegu juba on olemas. me peame vaatama, mis sinna läheb, olemasolevad äh, vahendid ja vaatama, kuidas see siis äh, kõik see toimiks koos. ja kokkuvõtteks vajadus olla strateegiline aga äh, probleemid on ikkagi detailides. nagu ma ütlesin, kõik nõustuvad sellega, et meil on vaja paindlikkust, aga mida see tähendab, milliseid juhtimisstruktuure me silmas peame, milliseid sihtotstarbeid, milliseid äh, tagatisi ja nii edasi, nii et siin on detailid väga olulised. Euroopa äh, protsess oleks kahju, kui me mitmeaastase finantsraamistiku lõpuks jõuame nii kaugele, kus meil on terve rida ilusaid instrumente, mis lähevad kokku ka strateegiaga, aga lõpuks partnerid on äärmiselt pettunud või leiavad, et see, mis tehtud on, ei kajasta nende muresid ja vajadusi ja huve. me peame tagama ikka, et eelnevalt leiavad aset eh, konsultatsioonid, suur aitäh! aitäh ja nüüd ma tahaksin sõna anda anda meie järgmisele kõnele eh, proua Ioannides. jah, suur aitäh selle kutse eest. ja nagu te ilmselt teate, siis Euroopa Parlamendi EXPO-st eh, hinnangu eh, üksus arvestab, on koostanud teile oma hinnangud ja saite sellest eelnõu valmistasin selle ahveti jaoks tänaseks ja me üritame toetada raportorite tööd seeläbi, ma tahaksin siinkohal tänada ka sekretäriaati ning ja raportööri proua Šakete suurepärase koostöö eest. see uuring, mille te saite, on alles mustand, siin vaadatakse läbi kõik instrumendid eraldi ja ma ürit-, üritan ka teatud äh, järeldusi teha, väljakutseid välja tuua, mis on esile kerkinud äh, välisrahastusinstrumentide puhul. ja toon välja need faktorid, mis peaksid olema, olema olulised meie jaoks äh, kaks tuhat kakskümmend järgnevateks aastateks. siin on ka ekspertiise lisad, kus vaatleme Euroopa kodaniku ühiskonna toetus Türgis, Ukrainas, Egiptuses. ja sellest kõneleb veel järgmine kõneleja pärast mind, härra Youngs. härra Lefleri ettekanne oli tõesti väga huvitav minu jaoks, sellepärast et siin ma näen, et äh, meie töö mõneti ühtib, ma näen, et EAS on ka arvestanud juba teatud küsimustega. aga alustaksin mõningatest punktidest, kus meie erimeelsused on kõige suuremad lihtsustamise toetamine. nii lihtsalt kui mina oleme selle vastu, et ootaks üks ühtne instrument. peamine väljakutse, mida me oleme näinud, puudutab eh, teatud sõlmpunkte Äh, äh, kuidas viia vahendeid üle näiteks julgeolekualalt arengualadele või äh, muud sarnased. oluline on laiendada instrumente ning tagada, et nad üksteist täiendaksid ja kui me vaatame, kuidas nüüd neid süva laiendada, siis tuleks arvestada teatud faktoritega. Need instrumendid peavad vastama riikide vajadustele Äh, peame jääma algse koostöö aspekti juurde ja vabandust, me peame ka regionaalset koostööd toetama, me peame mõistma ka regionaalseid eripärasid ja peame vaatama, kas tegemist on äh, äh, kõrgema keskmise tuluga riikidega või ebastabiilsete riikidega või millega. nii et me peame ka tagama, et suurem instrument lõpptulemusena ei tähendaks lihtsalt rohkem demokraatiat äh,, bürokraatiat. seega ei tohiks me ohtu seada paindlikkust, sellepärast et tegelikult me loodame ju, et suudame kuidagi kaasa aidata paindlikkusele. teiseks, me tahame tagada äh, jätkuvuse ja kestlikkuse meie peamiseks piiranguks Euroopa Liidus on see, et me oleme projektipõhised, tähtajad on lühikesed, eh, lähtume programmipõhistest eesmärkidest ja siis meil on ka veel strateegiad, mis on äärmiselt laiad ja kõikehõlmavad ja tundub, et eh, selle kahe aspekti vahel on tekkinud lünk. hoolimata headest soovidest edendada kodanikuühiskondi, toetada neid ning toetada äh, Äh, seadusreforme ja demokraatia protsessi, siis lõpptulemusena toetame rohkem stabiilsust kui demokraatiat. kolmandaks, paindlikkuse kaasaaitamine, siin me räägime finantsinstrumentidest ning äh, fondide kasutuse laabuvusest. praeguse mitmeaastase finantsraamistiku äh, puhul me näeme, et kõik sõltub olemasolevatest äh, lagedest ning madal lagi praeguse äh, MMF-i puhul on äh, viinud selleni, et me oleme kulutuste puhul jõudnud juba sellele lähedale ja väga vähe on marginaali. see tähendab seda, et meil ei ole mehhanisme olemasolevate finantsinstrumentide raames, et kergelt raha liigutada sinna, kus vaja Äh, ja suunata ka uutele kodanikuühiskonnas tekkivatele rühmitustele. kuidas tagada ka kestlikkus äh, paindlikkuse olukorras? Äh, paindlikkus on tagatud läbi uute mm, ellurakendusmudelite, eriti just rändeküsimustes, läbi usaldusfondide tehakse seda. tulemuseks on see, et me oleme pidanud teatud asjadest loobuma välisrahastusvahendite puhul me peame vaatama, kuidas me saaksime tagada seda, et suudame saavutada tulemusi, eriti kui äh, abistatavad valitsused äh, ei soovi lõpuks ikkagi reforme ellu viima. ma arvan, et üheks viisiks siin edasi liikuda on tugevdada diplomaatiat Äh, avalikku diplomaatiat ning äh, kodanikuühiskonna rolli. kuidas seda teha, võib-olla oleks hea, kui me rahastusinstrumentidesse kaasame reeglid, mis tähendavad seda, et meie ametnikud tegeleksid aktiivse äh, diplomaatiaga riikides, kus valitsused käituvad meile ebasoodsalt või töötavad vastu meie poolt rahastatud projektidele kodanikuühiskonnas seega siis me peaksime vaatama, mis toimub valitsuse tasandil ja toetama kodanikuühendusi ja looma võib-olla teatud erikategooriate rahastamise jaoks kodanikuühiskonna puhul. üks oleks siis standardne mehhanism, mis võimaldaks meil rahastada kodanikuühiskondi ja teine toetaks selliseid kodanikuühendusi, mis on valitsusele lähemal. Euroopa Liidu tegevuse ja strateegia sidumine, ma arvan, siin on meil vaja sihtpärasemaid äh, eesmärke ja mitme osalejaga partnerlusi. see on ilmselge vajadus. hea oleks, kui me saaksime veelgi enam Euroopa Liidu delegatsioonide rolli tugevdada, sellepärast et nende äh, osa on tähtis äh, selles osas, et leiavad äh, nemad üles äh, vastuvõtvas riigis meie partnereid üles ning nad aitavad samuti kaasata ka linnapiirkondadest väljapoole jäävaid kodanikuühendusi, mis võib-olla ei torkagi esimesele pilgul silma. ja lõpetuseks Euroopa strateegilise kommunikatsiooni tugevdamine siinkohal tahaksin üles kutsuda suuremale toetusele selleks, et äh, abistada tõsiseltvõetavat usaldusväärset meediat, peaksime rohkem äh, rahastama ka avalikkuse äh, teavitamise ja seisukohtade tekkimist. me peame samuti ära kasutama olemasolevad kohapealsed vahendid peame paremat koostööd tegema Euroopa Liidu delegatsioonidega, meie saatkondadega, kodanikuvõrgustikega, kuid samuti teiste regionaalsete organisatsioonidega, mis kohapeal tegutsevad. see on selline pidev vajadus, kus me peame kogu aeg oma suhteid kolmandate riikidega kohendama, õppima kohapealsetest kogemustest ja rohkem pühenduma ka infovahetusele ja kogumisele. Have... Äh, ma vabandan, oleme ajast üle minemas, meil on veel kaks äh, külalisesinejat, tahaksime ka nemad ära kuulata. nii et äh, kui teil on küsimusi, siis palun valmistage need ette, aga kahjuks aega nii palju ei ole, kui lootsin. ja siis tuleme vastuste juurde, Richard Youngs. Uh, siin juba mainiti, et uuring puudutas kodanikuühiskonna äh, toetamist ja põhiline tulemus on see, et see on paranenud väga palju, on toetatud kodanikuühiskonna organisatsioone, seda on tehtud paindlikumalt ja rohkem on oldud suunatud strateegilistele juhistele, on kaitstud kodanikuühiskonna organisatsioone, mis on sattunud siis äh, valitsuste rünnaku alla ja samal ajal on aga ka neid ähm, piirkondi, kus kodanike ühiskonna olukord on läinud halvemaks. nii et tõesti väljaspool Euroopa Liitu oleks tõesti vaja üle vaadata need rahastamisvahendid, näiteks Egiptuse ja Türgi puhul Euroopa Liit on olnud väga loov selleks, et kodanikuühiskonda oma fookuses hoida kuid Euroopa Liidu välispoliitika põhiliste eesmärkide kaudu ei ole siiski suudetud saavutada seda, et kodanikuühiskonna vastased rünnakud on lõppenud. Ukraina Ukrainas on Euroopa Liit aidanud kodanikuühiskonnal saada demokraatlike reformide mootoriks, aga reformiprotsess siiski kannatab äh, tasakaalu nihete all ja tegelikult Euroopa Liit on mingil määral ka kaasa aidanud nendele lõhede suurenemisele. nüüd tulevikuperspektiivid, kui oleks üks meede, siis see tegelikult võtaks ära kõik need erinevad tingimused, mis on äh, vajalikud just arvestamaks kodanikuühiskonna spetsiifilisusega. kodanikuühiskonnal on vaja teistsugust abi kui ülejäänud äh, abivajajatel ja äh, samal ajal aga, kui me võtame välja ühe meetme, mis oleks ainult kodanikuühiskonnale, siis see teeks olukorra veelgi keerulisemaks. me peaksime jätma alles praeguse ülesehituse, aga lihtsalt vaatama selle üle, selle toetuse andmise ja vaatama täpsemalt, mida kodanikuühiskonnal on vaja, sest ühiskondade toetus tuleb praegu väga paljudest erinevatest äh, Äh, allikatest ja pole selget pilti selle kohta, mida täpselt tehakse, millised on strateegilised eesmärgid ja minu jaoks põhiline eesmärk on siin kodanikuühiskonna toetus paremini siduda teiste reformile suunatud abiprogrammidega. see on see, millest praegu on kolmandates riikides väga palju äh, puudu, et need erinevad äh, reformimist vajavad valdkonnad tuleks kokku panna. nagu öeldud, paindlikkust paindlikkusest on puudu ja seda tuleks parandada. see on tõesti üks tähtsamaid prioriteete, see pole tegelikult mitte mingi imeravim ja kodanikuühiskonna puhul just poliitiline tahe mängib väga tähtsat rolli, mitte mingi programmi ülesehitus ja väga paljudes riikides on lihtsalt puudu poliitilisest tahtest toetada ühiskonna, kodanikuühiskonda üks kõige tähtsamaid ülesandeid praegu on Euroopa Liidu jaoks see, et tuleb lihtsalt kaitsta kodanikuühiskonna esindajaid ja aktiviste, mis on sattunud rünnakute alla. Euroopa Liit on siin väga hästi juba hakkama saanud, aga ohud on muutunud suuremaks ja süstemaatilisemaks kui siis, kui need vahendid välja töötati. nii et neid vahendeid tuleks kaasajastada selleks, et nad oleksid kooskõlas selle kõige tähtsama eesmärgiga ja me peaksime ka tingimusi muutma selleks, et Euroopa Liit saaks paremini paremini kodanikuühiskonna esindajaid kaitsta, neid, kes on praegu väga raskes olukorras. ja kaks punkti lõpetuseks kodanikuühiskonnad kogu maailmas muutuvad ja Euroopa Liit võiks palju rohkem ära teha selleks, et kodanikuühiskonna erinevaid uusi vorme toetada. siin on juba tegelikult mõningaid esimesi samme tehtud, aga palju rohkem saaks veel ära teha ja viimane punkt, teoreetiliselt Euroopa Liit peaks hoolitsema selle eest, et kodanikuühiskonna toetamine oleks kooskõlas strateegiliste eesmärkidega. aga praegu meil ei ole väga häid meetmeid hindamaks, kas seda praegusel hetkel tõesti tehakse või mitte kriteeriumite hindamine on nii üldine, et põhimõtteliselt igasugust kodanikuühiskonnale antud abi võiks vaadata kui välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkide täitmist, nii et siin oleks vaja palju suuremaid täpsustusi ja tõesti, abi peaks olema paremini kooskõlas välispoliitiliste eesmärkidega, aga samal ajal ei tohiks seda kodanikuühiskonnale antud abi kuidagi liiga Äh, üle väärtustada, siis see kaotaks ära väga palju positiivseid punkte, mis sellel praegu on. aitäh ja järgmisena viimane kõneleja Sonja Raine-Stevanides, palun. jah, aitäh, ma kõigepealt tutvustaksin äh, EPLOT organisatsiooni, mille jaoks töötan, tegemist on platvormiga, mis toetab kodanikuühiskonna äh, organisatsioone, mis aitavad rahu tagada kogu maailmas nüüd läbipaistvuse kohta me saame väga palju toetust ja grante ja samamoodi olime me kaasatud ka ähm, finantsraamistiku vahearuande tegemisse. siin on juba väga palju punkte ära öeldud, sellepärast keskendun sellele, mida pole öeldud. siin mainiti selle, seda, et äh, maailm muutub, kriisid äh, ja et Euroopa Liidul on siin võimalus olla üleilmne rahu tagaja, aga ja seda siis üle, uue üleilmse strateegia kaudu. samal ajal Euroopa Liit põhineb äh, teatud väärtustel ja tegemist on ühe suurima abiandjaga kogu maailmas tuleksin siin nende julgeolekuküsimuste ja kaitseküsimuste juurde, mida mainiti. siin on meil rahutagamisrahastu, mis peab siis tegelema tõesti julgeoleku küsimustega, see on täiesti õige. ja peame arvestama sellega, et eraldatud rahaga ei ole võimalik otse öö, rahu tagada. nüüd ISDP siin tõesti kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli see väga tähtis äh, meede. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal komisjon ütles, et Euroopa Liit peaks kiiresti reageerima ettenägematutele olukordadele ja peaks tegelema just põhiküsimustega. meie leiame, et meil on vaja vahendit, millega keskenduda äh, Äh, rahu tagamisele, selleks et Euroopa Liit saaks kinni pidada oma põhiväärtustest ja olla tõesti rahu eest võitleja üleilmsel tasandil. Äh, sellega on nõus meie liikmesorganisatsioonid ka üle ja ka ülejäänud kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis tegelevad selles valdkonnas. nüüd äh, ISCP mainimine, siin räägitakse väga palju Äh, piirikaitses, kuid me leiame, et see maade peaks olema teistsugune, meil on vaja rahu kogu maailmas. ma tooksin sellest CSCP-st välja veel ühe erineva nüansi, mis tegeleb just pikaajaliste muredega. näiteks äh, ÜRO julgeolek kui nõukogu resolutsioon tuhat kolmsada kakskümmend viis, millega võiks arvestada, siis relvastatud konfliktide ohvrite aitamine, mis on tõesti väga-väga tähtis pikaajaline äh, rahu tagamisprotsess ja stabiilsuse tagamisprotsess selleks, et inimesed saaksid ületada kõik need õudused, siis äh, kodanikuühiskondade kaasamine poliitilistesse menetlustesse, siin praegu on tõesti väga äh, väikeseks need mõjutamisruumid äh, muutunud, need on need valdkonnad, millega tegeleda. varajase hoiatuse süsteemid, äh, lepitusmenetlused, see kõik on väga tähtis, mul on väga hea meel, et äh, proua esimees rääkis sellest, et need välisabimeetmed peaksid olema kiired, paindlikud, et tal peaksid olema partnerid, kellele toetuda ja et tuleb keskenduda ka nendele eesmärkidele, mis Euroopa Liit on endale püstitanud. nüüd personal, väga huvitav selle muutmeetme puhul on see, et meil on piirkondades ja Brüsselis inimesed, kes teavad kes alati ei tea, kuidas neid konflikte identifitseerida ja mul on mure, et kas meil on piisavalt inimesi, kes saavad täpselt ja ühtemoodi aru nendest asjadest, me kasutame samu sõnu, aga näiteks äh, Aafrika rahurahustaja ei ole ju mõeldud siin tegelikult äh, rahu ülesehitamiseks, see on kuidagi kummaline, me peame vaatama, et kas me tõesti räägime täpselt samadest asjadest ja et kas eesmärgid on tõesti need, milles kokku lepitud. Euro-, EAD puhul siin on seda väga palju juba mainitud, aga tegemist on täie, jällegi täiesti unikaalse meetmega ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul äh, Äh, CECP tuleks äh, säilitada, see on väga tähtis Euroopa Liidu praeguste eesmärkide täitmiseks. paindlik kus jah, äh, raha kasutamises peab olema paindlik, aga tuleb olla paindlik ka selles suhtes, et kes on sinu partnerid, kes saavad vahendeid, väga palju on küsimusi, selliseid, mida Andrew Sheriff tõstatas äh, Äh, nagu need erinevad uksed ja erinevad äh, lahtrid. Äh, ma olen vägagi nõus sellega, et kõike tuleb lihtsustada ja tõesti üksikasjad mängivad väga tähtsat rolli. CICP on üks kõige paindlikumaid meetmeid üldse, mis meil on kasutada ja konfliktide lahendamine, rahu tagamine on selle meetme kõige tähtsam ülesanne ja on täiesti selge, et meie üleilmne strateegia paneb paika ju ka, mida me soovitame selles valdkonnas saavutada nüüd eelarvekomisjoni raportis nii ENI kui ka ISDP puhul on kritiseeritud seda, mida on tehtud, aga ma arvan, et selleks, et saaks täita neid ülesandeid, mis paika pandud, peaks nendele vahenditele nägema ette täpselt sama palju raha nagu siiamaani aitäh kõikidele kõnelejatele ja vabandan, et ma teid tagant kiirustasin ja nüüd pöördun kolleegide poole ja vaatan ning küsin, kes tahab küsimusi esitada, härra Kukan. Exactly aitäh, mul ei ole küsimusi, mida küsida, aga tahan teha märkuseid, põhiliselt kriitilisi mina koostasin raporti Euroopa naabruspoliitika meetme ja naabruspoliitika kohta ja need arutelud tõid välja väga palju nõudeid Euroopa Parlamendilt, mille osas tuli kokkuleppele jõuda siis komisjoni ja nõukoguga ja me tahtsime, et meetmed muutuksid toimivaks ja nüüd, kui vaadata neid nõudeid, siis see kõik oli vale. tuleb välja, et parlamendil ei ole väga suurt võimu finantsvahendite kasutamise kontrollimiseks ja ka poliitiliste juhiste andmise võimalus on piiratud. mulle valmistab muret ja olen isegi hämmastunud, et komisjon ja välisteenistus ei saa meile anda lihtsaid hinnanguid selle kohta, kuidas meetmed toimivad ma ei leidnud konkreetseid lahe, vastuseid kõige põhilisematele küsimustele, kui tõhusad need meetmed on, kuidas on lugu programmide ja nende rakendamisega. vastused on, kui üldse, väga ähmased ja üldised. meil on vaja tõesti selgemat keelt ja selgemat infot nendes küsimustes isegi see minu lemmikpõhimõte, rohkem rohkema eest, mida üle nii palju räägiti, ma olin tõesti uudishimulik, et kuidas seda rakendatakse. et kas tegemist on tõhusa meetmega suhetes meie naabritega, aga vastust ma ei leidnud. ja lühidalt ka meetmete ülesehituse kohta. kunagi komisjon ütles, et meetmed on eesmärgipärased ja neid ei ole vaja õigusloomeliste muudatustega muuta või ka delegeeritud õigusaktide kaudu, aga siis kuulen kolleegidelt ja isegi komisjonilt, et meil on vaja ülesehitust muuta. ma ei saa sellisest ülepeakaela muutmisest aru ma ei oleks tegelikult muudatuste vastu, kui oleks võimalik meie välistegevust äh, tugevdada ja prioriteete toetada, aga mul on jäänud mulje, et äh, neid äh, reformi ettepanekuid tehakse mingite institutsioonide vaheliste suhete pärast ja see on täiesti vale ning ma olen sellele vastu. ning tulevikus ma arvan, et meil on vaja just piisavalt paindlikke meetmeid, sest on väga palju uusi arenguid maailmas, ränne, suhted Türgi ja Venemaaga, nii et meetmed peaksid olema piisavalt paindlikud selleks, et kohaneda muutuva olukorraga ja meie ülesannetega rahvusvahelises areenil ning parlamendi peaks olema suurem mõjuvõim ja võimalus ka ettekirjutusi teha. aitäh, härra Kristea, palun! Uh, aitäh, esimees! toetan seda, mida härra Kukan just äsja ütles, ma olin variraportöör selles küsimuses ähm, naabruspoliitika osas siis kolm aastat tagasi ja nüüd ähm, vä-, välisrahastamisvahendite ülesehituse muutmine ja lihtsustamine on väga tähtis küsimus ja ma tean, et siin on väga palju erinevaid võimalusi välja pakutud. komisjon suisa kolm erinevat stsenaariumit. kuid kui meile võib tunduda, et see muudatus on tehniline kõigest, siis tegelikult on ta väga poliitiline ja ma kardan, et see toob päevavalgele kõik need jõupoliitika meetmed, liikmesriikidest ja siin tek-, tuleb kohe ka esile see narratiiv, et meil on lõuna ida vastu. nüüd äh, naabruspoliitika tulevik ja selle ülevaatamine ning selle kohta koostatud raportid ütlevad, et me ei saa enam ignoreerida enam seda lõhet, mis on meie eesmärkide ja tegeliku tegevuse vahel, mõtlen siin just Moldovat, Gruusiat ja Ukrainat, sest tegemist on riikidega, mis mängivad täiesti teistsuguses liigas. Nad ei tee mitte ainult edusamme, vaid nad on ka teinud selge strateegilise valiku ja pühendunud Euroopa kursile ja sellepärast on tõesti väga tähtis uus poliitiline visioon välja töötada ja toetada neid, kes on pühendunud Euroopa kursile ja seda oma tegudes ka näitavad. ja sellepärast me oleme üles kutsunud, et gru-, üles lo-, looma uut fondi, mis on suunatud Gruusiale, Ukrainale ja Moldovale, nende riikide aitamiseks, kuid kahjuks lükati see ettepanek tagasi. eelmisel aastal Brüsselis toimus ju naabruspoliitika tippkohtumine ja seda soovitust Euroopa Parlamendilt äh, selle kohtumise järeldustes enam ei mainita, nii et tahaksingi teada, kuidas me saaksime keskenduda nendele riikidele, võimalikele kandidaatriikidele pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, kui neid samal ajal äh, koheldakse täpselt samamoodi nagu teisi kolmandaid riike. aitäh, Petras Ostrevitšus, palun aitäh, Marit ja aitäh raporti eelnõu eest, mis on suurepärane vundament aruteludeks äh, välisrahastamisvahendite tuleviku kohta. aitäh külalistele teie ettekannete eest. on täiesti selge, et välisrahastamisvahendid peavad peegeldama meie välispoliitika põhilisi nurgakive ja väärtuseid ja pikaajalisi strateegiaid, mis meil, mida meil on ju Euroopa Liidus ka päris palju. Äh, parim poliitiline juhtimine, kuidas seda kõike kokku panna ja mitte ja üksteist täiendama panna, mitte vastu töötama, on tõesti suureks ülesandeks. poliitilist juhtimist tuleks tugevdada ja me peaksime ka selle komisjoni ja teiste vastutavate komisjonide rolli siin suurendama nüüd praktiliselt seda küsimust vaadata, kuidas nüüd programmeerimise ja rakendamise vahele jäävat aega lühendada, kogu aeg kuuleme me seda äh, nii vabaühendustelt kui ka partneritelt, et äh, aega läheb väga palju ja tihti on see aeg nii pikk, et äh, me ei suuda enam reageerida olukordadele, mis vajavad kiiret äh, lahendust. Euroopa Liidu poliitikate äh, parem tutvustamine on alati vajalik, peame lihtsamini selgitama, mida me teeme partneritele, naabritele ja kõikidele huvitatutele. mul on kaks küsimust. rakendamine tähendab ju seda, et vahendeid kasutatakse, kuid millised on need tingimused, mis on nendega seotud? me oleme siin näiteks poliitilisi tingimusi välja töötanud programmide jaoks, sest neid on vaja, ei ole nii, et me lihtsalt anname neid vahendeid. nii et kuidas saaks neid tingimusi parandada ja paremini kasutada ja teiseks, me ei räägi siin ju mitte ainult Euroopa Liidu tasandist, vaid ka liikmesriikidest, mis on väga palju meetmeid kasutanud äh, ja kuidas me saaksime siin sellist äh, koordineerivat lähenemist parandada, et me teeksime erinevatel tasanditel koostööd nende vahendite kasutamiseks? aitäh, proua Lösing! suur tänu! ootan hetke, kuni kõik on kõrvaklapid pähe pannud minu küsim-, minu fraktsioon on väga kriitiline põhimõtteliselt äh, Äh, väga kriitiline stabiilsuse ja rahu meetme suhtes ja selles suhtes, et me toetame sõjalist tegevust. aga sellest ma ei tahakski väga pikalt täna rääkida, vaid välja tuua parlamentaarse kaasotsustusõiguse ja kontrolli põhiküsimused nii nagu eelnevad kolleegid äh, siin ütlesid, äh, on ka minul väga palju kogemusi töörühmadega siin kojas ja ma tean, et need töörühmad peavad hoolitsema kontrolli eest ning mul tuleb tunnistada, äh, võib-olla olen nüüd liiga karmikäeline, aga mulle tundub, et need töörühmad on üks suur farss tegemist ei ole kontrolli ja hindamisega. kogu aeg öeldakse, et äh, üksikasjad on tähtsad ja ma tahaksingi täpselt seada, teada saada, mis on see problemaatiline äh, koht. meile ka üksikasjadest kunagi teada ei anta ja siis sellepärast tehaksegi selliseid avaldusi nagu proua Hademann, et Tuneesias makromajanduslik stabiilsus paranes see on väga koomiline, sellepärast et seal ju inimesed praegusel hetkel avaldavad tänavatel meelt makromajandusliku ebastabiilsuse pärast. nii et isegi sellised konkreetsed avaldused ühe riigi kohta on täiesti alusetud ja tühjad. nii et siin on meil vaja palju konkreetsemaid võimalusi kontrollimiseks siis veel mõned põhimõttelised küsimused. minu fraktsioon on alati võidelnud selle eest, et äh, ka stabiilsuse meetme jaoks töötatakse välja delegeeritud õigusaktid. kahjuks ei ole seda tehtud. aga ka teiste meetmete puhul, kus meil on delegeeritud õigusaktide võimalus olemas, vaadatakse ametlikest formaalsetest nõuetest mööda. tõesti, meil on vaja siin olla nagu uurivad ajakirjanikud selleks, et infot saada. näiteks see info, et naabruspoliitika meetmest äh, leiti vahendeid Euroopa Liidu Türgi pagulaskokkuleppe rahastamiseks. selleks oleks pidanud ju meetme täiesti ümber korraldama, siis oleks olnud vaja delegeeritusõigusakte selleks, aga mitte midagi sellist ei tehtud. nii et äh, seda kõike tehakse nii, nagu komisjon heaks arvab. ja lõpetuseks veel, mul on väga suured põhimõttelised kõhklused äh, selles osas, mis puudutab programmeeritavaid ja mitteprogrammeeritavaid osasid. mitteprogrammeerivate osade puhul ma ei kujuta endale seda kontrolli ette räägitakse kogu aeg suuremast paindlikkusest. tahaksin teada vastuseid selle kohta, kuidas siis järelevalve suurema paindlikkusega üleüldse toimima peaks. aitäh. Tunne Kela, palun. Think... suur tänu. ma arvan, et äh, on tõesti väga teretulnud äh, see võimalus korraldada selline koosolek väga erinevate osapooltega, aga eesmärgiks on meil ühisele nimetajale jõudmine, ühiste arusaamade leidmine. me oleme väga turbulentses maailmas, olukord meie ümber on tõesti väga volatiilne ja me oleme nagu paadike tormisel merel ja oma vahenditega me peame mitte õli tulla valama, vaid rahule kaasa aitama. komisjon äh, on ka toonitanud, et need vahendid peavad olema juhitud poliitilistest eesmärkidest, mitte nendest vahenditest iseeneses. mina rõhutaksin ka lihtsustamist sellised eesmärgid äh, või avaldused on loomulikult teretulnud, aga jah, detailid on olulised ja ma olen väga nõus äh, eriti just kolleeg Šakega, äh, kes ütles oma avasõnades, et meil ei ole vaja formaalsust, vaid meil on vaja oludega kohanemist ja kolleeg Kukan ka toonitas, et meil on vaja komisjonipoolset hinnangut nende vahendite toimimise kohta ja siin äh, eksisteeribki probleem. on äh, trend ühe instrumendi moodustamise suunas, aga see võtab aega. me ei peaks äh, sellega kiirustama. Öeldi, et tegemist ei ole mingisuguse imeravimiga, nii et äh, lähenegem sellele mõttele rahulikult ja mõistlikult. väga oluline oli üks märkus, et püüeldes suurema stabiilsuse poole, me võime ohtu seada demokraatia. ma arvan, et me peaksime lõpetama selle koosoleku äh, mõistmisega, et meil tuleb rohkem sisus kokku leppida, mitte esineda formaalsete deklaratsioonidega ja me peaksime teineteist äh, rohkem informeerima, eriti just komisjon peaks äh, meid rohkem informeerima oma plaanidest ja rakendamisest. veel neli äh, sõnasoovijat on meil, aeg on otsa saamas, härra Panseri järgmisena Äh, suur tänu, lühidalt äh, kaks äh, mõtet minu poolt külalistele. me oleme kõik ühel meelel selles osas, et me tahame tulemuslikke vahendeid. meil on logistilised ja ajalised väljakutsed me peame lihtsustama, aga peame lähtuma ka olemasolevatest kogemustest, mis peaksid aitama meil välja töötada uued lahendused uute väljakutsete jaoks. siin ma leian, et me peaksime jätma vähem otsustusõigust eelmine administratsioonidele, vaid see peaks olema poliitilisel tasandil jagatud ja pean silmas näiteks äh, liitumiseelset abivahendit. ning samuti me näeme, et nende küsimustes on otsustatud kasutada teatud väljakutsetega toimetulekuks selle vahendi rahastamist, aga see on problemaatiline ja teiseks, paindlikkuse lihtsustamine me peame lähtuma poliitilistest suunistest, ma olen täiesti nõus Äh, ka kõnelejatega, kes ütlesid, et me peame vaatama, millised on äh, meie prioriteedid ja kas me peame kvantiteedile just keskenduma, aga see on väljakutseks, eriti just selle parlamendi jaoks, sellepärast et me ei saa ühest küljest nõuda äh, kontrolli, aga teisalt me ei saa ju kuidagi poliitiliste prioriteetide väljakujundamisel osaleda. kui kõik on prioriteetne, siis tegelikult midagi ei muutugi me peaksime aga just teatud äh, oluliste väljakutsetega toime tulema, nagu inimõigused, äh, mis minu jaoks on esmatähtis. seega poliitiliste äh, prioriteetide valik ju ei ole ka kunagi neutraalne. see tähendab seda, mis on ka meie nägemus Euroopast ja Euroopa tulevikust. suur tänu ja härra Lopez Isturias, palun. tänan esinejana. suur tänu ka teile töö eest äh, seoses selle raportiga, ma tänan ka komisjoni ja Euroopa välisteenistust. ma olen natukene positiivsem kui Tunne Kilam. ma arvan, et äh, need vahendid annavad äh, meile välispoliitikas nähtavuse ja näitavad ka meie kodanikele, milline on meie tegevus väljaspool Euroopa Liitu kuna meil äh, väga palju aega ei ole, siis tahaksin esitada kohe kaks küsimust äh, Euroopa Komisjonile. kuidas äh, komisjon hindab vahendite kokkuliitmist? see ei ole lihtne, aga kas selline hinnang on olemas? ja viisteist protsenti välisteenistuse vahenditest, et see ei oleks programmeeritud, mida te sellest arvate? ma tahaksin sotsialistidest kolleegidele öelda, et IPA määruse artikkel kaks annab komisjonile võimaluse rakendada neid vahendeid ka rändekriisi leevendamiseks. Euroopa Komisjon on käitunud selles osas täiesti korrektselt. härra Guerrero Salom, palun. suur tänu ma nüüd äh, suhteliselt tagasihoidlikult äh, kuulasin äh, seda kuulamist, ma ei ole ahvetikomisjoni liige, aga ma olen raportöör arengukomisjonis sellel teemal ja me käsitleme ka konkreetseid arengupoliitika vahendeid ju, nii et ma kasutan võimalust esitada siin paar küsimust. siin juhiti tähelepanu kahele elemendile, kus arengupoliitika ja üldine Euroopa Liidu välispoliitika on äh, tõesti tundlikud teemad, kuna vastanduvad väärtused ja huvid. kui me räägime suhetest oma partneritega siis äh, nemad on need, kes meie arengupoliitikast äh, kasu saavad. ja ma tahaks nüüd esitada küsimuse, ükskõik, kes äh, tunneb, et ta soovib vastata, saab vastata, et kuidas teie hindate arengukoostöö singulaarsust Euroopa Liidu välispoliitikas? ja kas te arvate, et äh, Euroopa Arengufond äh, saab eelarve planeerimise ja kuidas see võiks äh, mõjutada järgmist MFF-i? tänan, mul on ka mõned küsimused, teen lühidalt. mitmete fraktsioonide kolleegid juba tõstatasid kõige olulisemad teemad mind üllatab äh, see, et äh, ühelt poolt äh, öeldakse veendunult, et vahendid täidavad oma eesmärki. teisalt öeldakse, et need vahendid tuleb kokku liita ja ma ei saa aru, miks. see on suur küsimus. tundub, et juhtimise küsimusele ei ole piisavalt tähelepanu pööratud. me ei räägi siin ainult geograafilistest eesmärkidest ja ei ole kaasatud äh, ka piisavalt ähm, sidusrühmi, teisi institutsioone, nagu näiteks Euroopa Parlamenti. me peaksime andma ka rohkem vastutust äh, delegatsioonidele koha peal. Nemad on äh, kõige lähemal olukorrale, aga samas nad on kõige kaugemal meist, hindamisest ja seal võib tekkida konkreetne äh, huvide konflikt, sest neil on vaja pragmaatiliselt koostööd äh, kohapealse valitsusega, aga samas võib seal olla tegu inimõiguste rikkumistega süstemaatiliselt, nii et ma tahaksin teada, kuidas äh, vältida selliseid äh, väärtuste konflikte. ja tahaksin üle korrata küsimuse, mille esitas David McAllister enne, kui ta pidi tegema miks ei äh, esitatud delegeeritud õigusakte, seda, sellele küsimusele ei ole vastatud ja see on väga oluline, nii et äh, kokkuvõttes paljud teist mainisid, et ähm, me peaksime olema rohkem äh, poliitikale orienteeritud, mitte vahenditele orienteeritud, peaksime olema paindlikumad, aga paljud tõstatasid ka spetsiifilised mured seoses sellega, et ähm, kõik sõltub detailidest, ja et me ei tohi äh, õõnestada seiretegevust ja mulle tundub, et nende detailide kohta me just eriti palju kuulnud ei ole täpsemalt, mis puudutab äh, juhtimist ja kuidas sellega seotud äh, plaane rakendada. ilmselt kõikidele küsimustele ei ole võimalik täna vastata, aga need küsimused on vajalikud, enne kui me konkreetselt edasi liigume ja tundub, et äh, fraktsioonide üleselt on mitmesuguseid muresid. nii et meil on nüüd kümme minutit siin umbkaudu. meil on natukene lisaaega mul isiklikult äh, võib-olla mitte, nii et siis ma kutsun äh, kellegi teise siin koosolekut äh, juhatama. mul on hea meel, et meil on natukene lisaaega. kes alustab, kas Kristjan või keegi teine? ja kui te suudaksite niimoodi integreerida, siis oleks ka hea. suur tänu paljude sisukate kommentaaride ja ideede eest et natukene liikmeid ja paneliste provokeerida, siis ma tahaksin öelda, et mind äh, üllatas teie lähenemises konservatiivsus. Te rääkisite sellest, et äh, kurat peitub äh, detailides ja tundub, et me oleme harjunud selle kuradiga, keda me tunneme ja ta on meile täitsa meeldima hakanud. ja nüüd, mis puudutab delegeeritud õigusakte kui nüüd vaadata kogu ülesehitust, milles lepiti kokku kaasotsutusmenetluses MFF-iks, nõukogu, parlament ja komisjon olid nõus, siis põhimõtteliselt kõik vahendid toimivad, nad täidavad oma eesmärki, need vahendid teevad oma tööd. me saame neid kasutada ja seetõttu me jõudsime koos komisjoni kolleegidega järeldusele, et äh, ei ole mõtet äh, delegeeritud õigusaktidel, ka vahearuandes me ei tundnud, et me peaksime suuri summasid äh, ümber suunama ühelt riigilt teisele või ühelt piirkonnalt teisele ja siis meil oleks ka tulnud väljenda delegeeritud õigusakt. nii et kui me vahendid paika panime, siis need marginaalid äh, mille raames meil oli võimalik äh, rahade ümberkandmist teha, oli paika pandud ja nendest marginaalidest piisas. mis puudutab nüüd strateegilist äh, ülevaatamist, äh, mis tun-, tuleb siin kolme nädala pärast, siis selle kohta on teile andmed edastatud, nii et teil on võimalik kolme nädala jooksul need andmed läbi vaadata ja esitada ka esialgseid küsimusi nende andmete põhjal. nii et kui asjad toimivad, et miks me siis äh, soovime rohkem konsolideerida. sellepärast, et äh, meile tundub, et äh, kogu äh, ülesehitus võiks olla parem ja tõhusam ja me saaksime lihtsustada protsesse ja siis me saaksime rohkem keskenduda sellele, mis on poliitilised eesmärgid, mille jaoks need vahendid on, sellel peaks olema meie fookus kui ma esimest korda osalesin MFF-i aruteludel ja rääkisin vahendite uuest põlvkonnast, see oli juba mõnda aega tagasi, siis meil oli üle kahekümne välistegevuse vahendi. praegu on neid äh, umbkaudu kümme. sõltub natukene sellest, mida pidada välistegevuse, mida nagu sisetegevuse osaks. me ei arva, et praegu oleks äh, vähem kontrolli kui viisteist või kakskümmend aastat tagasi me oleme muutnud need vahendid äh, tõhusamaks, aga me saaksime teha veelgi enamat. konsolideerimine peaks olema juhtimisprotsesside ja struktuuride konsolideerimine, mitte ei oleks asi selles, et meil oleks äh, üks äh, ainus poliitiline eesmärk. esitati küsimus, et mis saab Euroopa Arengufondist äh, ja meil on äh, pandu, paika pandud poliitiline raamistik koostöös äh, liikmesriikide ÜRO-ga äh, selles osas, mida me soovitame, soovime saavutada aastaks kaks tuhat kolmkümmend. loomulikult tehnilised küsimused on vaja paika panna ja palju kuradikesi on detailides. ühesõnaga, me peame vaatama, kuidas me lihtsustatud juhtimisstruktuuriga säilitaksime siiski geograafilisi mõõtme, äh, temaatilise mõõtme ja kiirreageerimise mõõtme. kõigil on äh, omad äh, nõuded, kõik on seotud sellega, kuivõrd paindlikud me oleme, et mobiliseerida vahendeid ühe eesmärgi nimel. nii et see on üks paindlikkuse aspekte ja teine, mida siin on mitu korda täiesti õigusega mainitud, seisneb selles, et kuidas me hindame tulemuslikkust. ma arvan, et härra Kukan mainis ähm, rohkem, äh, rohkema eest äh, põhimõtet ja me oleme seda hoidnud äh, tagasihoidlikul tasemel ja see tähendab seda, et me oleme andnud tulemuslikkuse eest teatavaid lisavahendeid, aga stiimulid on olnud väikesed äh, ja me oleme arvamusel, et äh, kui meil on äh, tulevikus suurem konsolideerimine, siis me saaksime ka panna kokku äh, Euroopa täli-, välisteenistuse reservi, mis on ette nähtud äh, erakorralisteks olukordadeks ja siis me saaksime tõesti eraldada rohkem vahendeid partneritele, kes pingutavad, nii et kui äh, nemad viivad muutusi sisse, siis meie omalt poolt ka sellele reageerime. see peaks olema meie tegutsemise põhimõte. meil äh, tuleks suur osa vahenditest jätta alguses äh, sihtotstarbeliselt eraldamata ja siis äh, igal aastal konkreetselt vaadata, mis on äh, aktuaalsed prioriteedid. nüüd delegatsioonide roll koha peal ja kui pikalt või kui kaugel on võimalik delegeerida juhtimist ja probleeme. ma arvan, et lõppkokkuvõttes on niimoodi, et äh, juhtimine on nagu kolmnurk, kus iga kolmnurga tipp äh, peab äh, toimima parlamendi juhtimisel, liikmesriikide juhtimisel, teie olete selle kolmnurga üleval. nii et üks tipp on välisteenistus ja ka DGNR e ja siis äh, Äh, delegatsioon ja kolmas nurk on äh, tege Devco ehk juhtimine. me saame teilt äh, suunised, saame liikmesriigiselt suunised mingiks programmiks ja siis delegatsioonid on need, kes peavad äh, aitama meil paika panna, mida on võimalik seal kohapeal teha, milline on reaalsus, kas kõik need äh, kenad äh, projektid on teostatavad ja nemad siis viivad need äh, projektid ellu, aga nad ei saa seda teha, kui neil meiepoolset toetust ei ole ja nagu te ütlesite, proua esinaine, neil peab olema ka julgus olla tõesti silmitsi raskete olukordadega, on tõesti keerulisi olukordi, programme, inimõigused, kodanikuühiskond seal me peame tegema teatud äh, erandeid äh, selles kolmnurga mudelis, sellepärast et üks või teine nurk äh, või tipp jah, oleks raskustes meie partneritega suhetes, aga me peame siiski üldjuhul vaatama, kuidas see kolmnurk hästi toimiks, nii et kõikide vahel toimiks ka piisav raporteerimine ja teavitamine Äh, suur tänu, Kristjan, ja ma arvan, et see on mitmeski mõttes pika arutelu algus äh, välistegevuse töörühmas peaksime me ühe kohtumise kindlasti äh, põhjendama välistegevuse vahendite haldamisele, juhtimisele, ja seiramisele, et saavutada selgus. niisiis, äh, seitsmes veebruar on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg liikmetele, meil tuleb teine arvamuste vahetus äh, kahekümne esimesel või kahekümne teisel veebruaril komisjoni koosoleku raames hääletamine toimub kahekümnendal märtsil, varem oli kahe, kaheksas märts, aga nüüd on kahekümnes märts, see on uus kuupäev ja täiskogule läheb see teema aprillil. suur tänu äh, kõikidele välisteenistuse esindajatele, komisjoni äh, esindajatele, hindajatele, väljastpoolt äh, mõttekodade esindajatele. veel kord suur tänu